Ladies and gentlemen, dear colleagues, I would like to open the afternoon. daamid ja härrad, head kolleegid, alustame pärastlõunase koosolekuga. saalis on palju inimesi, meie külalise vastu näidatakse üles suurt huvi ja mul on väga suur au meie komisjoni nimel tervitada siin Serbia peaministrit, proua Anna Bonovitši. kallis Anna, tere tulemast, Dobrodošni. tore, et sa oled täna siin meiega. tervitaksin ka Euroopa integratsiooniministrit härra Joksimovitši, kes on Brüsselis tavaline külaline ning Serbia saadikut Euroopa Liidu juures. tere tulemast kõigile ja nagu te näete, on meil siin sooline tasakaal tagatud. delegatsiooni esindajad on kõik naised. nüüd äh, mind on teavitatud, et ka härra Istvan Vasto on siin ja Vojvodina esindajad, tere tulemast. ja Vojvodina valitsuse esindaja Igor Mirovitš, tere tulemast teilegi ja tahaksin tervitada ka Belgradi esindajate Euroopa Liidu juures härra Sem Fabricit. peaminister, nagu te näete, teie külastuse vastu on väga suur huvi, teie riigi vastu on suur huvi üles näidatud. paar märkust ka minu poolt raportöörina. tunnustan teie suurepärast riiki, te olete Serbia valitsust juhtinud juunikuust alates. Teil oli kaasaegne ambitsioonikas äh, kava, innovatsioon, haridus, lubasite parandada rahalisi fiskaalküsimusi, võidelda korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu. Te kordasite ka üle, et Serbia on suunatud, suunanud oma pilgu Euroopa Liidu poole ning äh, korvpalli finaal, võistluse finaali ajal äh, toetasite ausa mängureegleid, olite patriootlikud, kuid mitte liiga rahvuslikud. nii Serbia kui kogu Lääne-Balkani piirkond on, vajab äh, veel palju tööd, kuid see pingutus on seda väärt. peaminister, me tahaksime kuulda lisaks majanduse arengutele teie riigis? milline on teie arvates poliitiline olukord Lääne-Balkanil ning äh, kuidas äh, tagada meediavabadused, demokraatia põhimõtete järgimine ja nii edasi? ning äh, loomulikult kasutame kõiki võimalusi, et pidada tõeliselt sisulist dialoogi ka Pristina ja Belgradi vahel. Te soovisite välja pakkuda ka tasakaaluka välispoliitika, kuidas see on kooskõlas Serbia plaanidega kooskõlastada Serbia välispoliitika Euroopa Liidu välispoliitikaga. me ootame tänast arvamuste vahetust ja pärast teie sõnavõttu annan sõna ka kolleegidele võimaluse küsimuste esitamiseks ja kommenteerimiseks, aga palun, peaminister. Thank you very much, David. aitäh, David. head liikmed. mul on suur rõõm ja suur au täna siin teie ees olla. Serbia valitsus hakkas tööle ligi sada päeva tagasi ja minu suur soov ja kavatsus oli, et esimene ametlik visiit toimuks Brüsselisse. see annab aimu sellest, mis suunas Serbia liigub ja kus me olla tahame. ja ma tänan meie saatkonda siin, tänan kõiki kolleege ja tänan ka teid, et te muutsite selle minu jaoks võimalikuks. mul on täna suur rõõm siin olla, mul on väga hea meel, et ma saan välisasjade komisjoni ees tutvustada oma nägemust äh, Serbia tulevikuks. neljateistkümnendal oktoobril, järgmisel laupäeval saan Serbia kodanikele tutvustada ka valitsuse esimese saja päeva töö tulemusi ja ma saan juba täna öelda, et nad on rahul sellega, mida me oleme teinud esimese kolme kuu jooksul. kõigepealt oli olukord üsna keerukas, seisime silmitsi teatud streikidega, aga kui me need probleemid lahendasime ja näitasime, et me suudame meeskonnana töötada, mis on minu jaoks äärmiselt oluline, et näidata, et valitsus on tõepoolest ühtne meeskond, kes soovib juhtida Belgiat sellisel viisil, et me jõuaks Euroopa Liitu nii kiiresti kui võimalik, aga eelkõige tahame ellu viia reforme, mis ei toeta mitte ainult meie liitumist Euroopa Liiduga, vaid viia neid reforme ellu, et Serbia muutuks paremaks kohaks, kus elada. kui meie meeskonnana lahendame need probleemid ja lahendasime need probleemid, siis leidsime ennast olukorrast, kus saime jätkata varasema valitsuse head tööd ja tänu eelmisele valitsusele ja nende raskele tööle ja nädalatele, mis järgnesid, streikide on meil olnud sada päeva väga head tööd. nüüd räägin meie strateegilistest prioriteetidest ja mis on minu nägemus. kui hakkad peaministriks, siis oled koheselt olukorras, kus sa pead lahendama ühe kriisi teise järel ja sul ei ole aega mõelda. ja sul ei ole aega mõelda ka strateegiliselt nende küsimuste peale, mida sa tahaksid saavutada, mis suunas sa tahad liikuda, mis on sinu prioriteedid. seega ma räägin kuidas asjad minu peas välja näevad. nagu David ütles, minu kaks peamist prioriteeti olid järgmised. esiteks digitaliseerimine ja teiseks haridus. ja kui ma vaatan Serbiat kui maja, siis minu jaoks see on just vundamendiks, nii haridus kui digiteemad. eelmine valitsus saavutas väga palju selleks, et meie kurssi ümber suunata. kolm aastat tagasi oli Serbia pankroti lävel, nagu Maailmapank on ka öelnud, ja eelmine valitsus tegi väga palju selleks, et Titanic äh, issand, jäämäega kokku ei põrkaks. ja et tagada jätkuv majanduskasv. varasem peaminister aga ei pidanud silmitsi seisma fiskaalpoliitika, mina ei, ma ei pidanud tegelema enam fiskaalpoliitikaga, sest see oli juba lahendatud. nüüd on meil vaja kestlikku, pikaajalist, dünaamilist kasvu ja see saab tugineda ainult paremale haridusele, mis tähendab, et haridusreform ja digitaliseerimine on vajalikud ja eriti just digiküsimused, sellepärast et selles vallas on meil väga palju võimalusi. see tähendab rohkem IT-d, aga see tähendab ka IT rakendamist erinevates sektorites, põllumajanduses, ehituses, meditsiinis, teadus- ja arendustegevuses, loomemajandus, videomängud ja nii edasi, kõik need valdkonnad, kus Serbia VKE-d on viimase viie-kuue aasta jooksul kogenud majanduskasvu. mõte on selles, et IT-sektor kasvab iga-aastaselt ligi kümme protsenti. tarkvara arendamisvaldkond kasvab iga aasta kakskümmend protsenti ning see pä-, tuleneb it-, iduettevõtetest, VKE-dest, see on toimunud juba ilma valitsuse poolse toetuseta seega esitasin omale küsimusele, endale küsimuse, mis juhtub siis, kui valitsus seda teatud määral toetaks. seega need on minu jaoks äh, tuleviku vundamendiks, et meil oleks äh, kestlik, pikaajaline, dünaamiline majanduskasv Serbias. nüüd sellele vundamendile tuginedes on meil kolm peamist sammast. ja need on täpselt needsamad sambad, mida meil on vaja selleks, et liituda Euroopa rahvaste perega. esiteks majandusareng, makromajanduslik stabiilsus. teiseks riigireform, avaliku halduse reform ja kolmandaks õigusriigi põhimõtted. kui meil on vundament ja siis on meil need kolm võtmetähtsusega sammast, selles majas, mis on Serbia, siis esimese samba puhul on meil tulemused kõige paremad. nagu ma ütlesin, kolm aastat tagasi ähvardas meid äh, pankrot kolme kuu pärast, aga eelmine valitsus viis ellu väga-väga ebapopulaarsed meetmed, äh, mis hõlmas riigisektori märkimisväärseid kärpeid. praegu on meil nelikümmend tuhat inimest vähem riigisektoris võrreldes kolme aasta taguse ajaga. me pidime riigisektoris palku kärpima kümme protsenti, pidime pensione kärpima ja pidime sisse viima ka väga ranged eelarvepiirangud äh, kohalikes omavalitsustes ning ka taristuprojektide puhul kohaldasime märkimisväärseid kärpeid. kuigi taristuprojektide osas on nüüd kulutused kasvanud, oleme üritanud neid siiski konkretiseerida, et saaksime lõpule viia need projektid, mis on varasemalt algatatud, enne kui me uute projektide juurde läheme. varasemalt üritasime kõike korraga käivitada ja siis me ei jõudnud millegagi lõpule. praegu, praegu on Serbia suutnud makromajandusliku stabiilsuse saavutada ning mina sain päranduseks valitsuse millel on eelarve, mis on parem võrreldes viimase kümne aastaga. kaks tuhat seitseteist oli esimene aasta, kui meil oli eelarve ülejääk. primaarse eelarve puhul riigivõlg selle trajektoor on nüüd ümber pööratud, see on hakanud vähenema ja SKT suhe võlga on seitsekümmend, oli seitsekümmend kolm protsenti, nüüd see on kuuskümmend viis protsenti, seega me, kurss on sama. ning see oli siis valdkond, kus saavutasime kõige rohkem riigireformi puhul oleme ka saavutanud päris häid tulemusi tänu ka Euroopa Liidu vastavale toetusele. kaheksakümmend miljonit eurot oli see, aga nagu ma ütlesin, riigisektoris on meil rohkem töötajaid, oleme hakanud ellu viima väga palju e-valitsuse projekte et sisse viia e-valitsus, mis minu arvates vastab kolmele suurele väljakutsele. esiteks riigisektori läbipaistvus, teiseks avatus ning äh, riigisektori etteaimatavus, et kui ärimees või kodanik pöördub riigi poole, siis teataks, mis dokumente on vaja esitada ja kolmandaks võitlus korruptsiooni vastu, sest kui bürokraatiat vähendada, siis äh, võitled ka korruptsiooniga. ka seal oleme palju ära saavutanud, kuid pikk tee on veel minna. kolmas sammas on õigusriigi põhimõtted, seal oleme saavutanud kõige vähem, sest me keskendusime just fiskaalkonsolideerumisele ning nüüd keskendume just kolmandale sambale eriti kuna meil on peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli Euroopa Liidu integratsiooni peatükkidest, mis on meie jaoks äärmiselt olulised. kui vaadata, mis on maja katuseks, siis ma ütleksin, et maja katus on piirkondlik stabiilsus ja teine külg on Euroopa integratsioon. piirkondlik stabiilsus on meie jaoks väga oluline see on oluline juba ainuüksi isekatel põhjustel. nagu ma ütlesin, viimase kolme aasta jooksul oleme väga palju ära teinud, et meie riik oleks majanduslikult stabiilne. nüüd saame sellest kasu lõigata nii poliitilisest kui majanduslikust stabiilsusest, aga me ei saa kasu, kui me asume ebastabiilses piirkonnas, kuigi Serbia on suurim riik selles piirkonnas ei ole, oleme me ikkagi väike turg ning pi-, stabiilsus selles piirkonnas mõjutab meid. sellisel juhul on Serbias vähem investeeringuid, kommertspangad, kes äh, rahvusvaheliste institutsioonide kaudu investeerisid, Euroopa Arengupank ja nii edasi, Maailmapank. raha on kallim sest arvesse tuleb võtta ka riske ning meie VKE-de jaoks on ka see raha kallim, seega meil on vaja stabiilsust piirkonnas ning me tõepoolest pingutame selle nimel. Berliini protsess on üks äh, tagatisteks ja pingutame selle nimel. nüüd Euroopa integratsioon veel kõige tipuks nagu ma ütlesin ja sellega ka lõpetaksin. esimene lause minu programmis oli, et Serbia strateegiline huvi on Euroopa integratsioon, me tahame olla Euroopa rahvaste perekonnaliige. viimase kolme aasta jooksul üks asi, mis mulle väga meeldib selle valitsuse juures ja miks ma ka eelmise aasta augustis otsustasin valitsusega liituda, oli see, et eelmise peaministri ja praeguse presidendi juhtimise all soodustas Euroopa integratsiooni kõige paremal viisil. Nad ei teinud seda populistlikult, mis oleks ju lihtsam öelda, et me lähme Euroopa Liitu, sest seal on väga palju raha, mis meid ootab tee lõpus, seda nad ei öelnud mitte kunagi. valitsus ütles pidevalt ja seda ütlen ka mina nüüd, et me tahame neid reforme meie endi pärast. teiseks, kõik need reformid, mis viivad meid Euroopa Liitu, makromajanduslik stabiilsus, riigireform, et meie riigihaldussüsteem oleks tõhusam, läbipaistvam, justiitsreform, läbipaistvus selles vallas ja nii edasi. see on oluline meie ettevõtete ja kodanike jaoks. Need eesmärgid on omavahel kooskõlas. ja kui meie ei loo kodanikele uusi töökohti ja kui me ise ei vii neid reforme edukalt ellu, siis isegi kui me Euroopa Euroopa Liiduga liitume, Euroopa Liit ei tee meile uusi töökohta juurde, me ei saa kohe seda kasu lõigata. nii, me edendame Euroopa integratsiooni, me ei taha liituda Euroopa Liiduga nagu mingi lonkav liige, kes vajab toetust ja abi. me tõesti tahame oma tööd hästi teha, et me oleksime valmis liituma ja kui Euroopa Liit on valmis uksed avama uutele liiget, et me oleksime võrdse liikmena esindatud ja saaksime toetada Euroopa Liitu, sest see on ainuke viis, kuidas me kõik saame edasi liikuda, aitäh! Thank you, Prime Minister and aitäh peaminister ja nüüd on meil aeg arvamuste vahetuseks. meil on aega kuni täpselt kella neljani, sest pärast seda on meil oma järg, järg, järgnev koosolek ja peaministril on ka teised kohtumised ees siin Brüsselis. ja esimene kõneleja on loomulikult äh, härra Edward Kukan, kes äh, on meie parlamentaarse ühiskomisjoni liige. äkki te saaksite piirduda kolme minutiga, härra Kukan? aitäh, härra esimees lugupeetud äh, proua peaminister, tere tulemast äh, väliskomisjoni koosolekule. me ootasime teid väga suurte ootustega. see, kui see uudis tuli Brüsselisse, et te olete nimetatud peaministriks, äh, võeti väga hästi ja väga positiivselt vastu. Teie jaoks on tegemist suure vastutusega, me ootame teilt tulemusi ja me kindlasti oleme väga positiivsed, aitame teid nii, kuidas suudame. Teid kuulanuna no, tahan hinnata ka seda, et ma hindan teie realistlikku ja äriilmast pärit lähenemist. kuulasin teid ja te ütlesite, et Euroopa Liiduga liitumine on Serbia jaoks prioriteet. meie jaoks on väga oluline kuulda seda teie suust Euroopa Parlament on liitumisprotsessi, lõimimisprotsessi selles piirkonnas toetanud ja meil on äh, väga head suhted äh, olnud Serbiaga. mõni aeg tagasi oli meil hea kohtumine Škuptšina äh, ametivendadega ja me, see arutelu kulges väga positiivses õhkkonnas ehkki Serbia teeb edusamme, on oluline, et te jätkuvalt oleksite keskendunud sellele, et ähm, reforme veedakse hästi läbi nii ähm, õigusriigi äh, küsimuste osas kui kodanikuvabaduste äh, osas. meil on kohati probleeme meediavabadusega mm, äh, Serbias kohtusüsteem ja, ja peatükk kakskümmend kolm on võtmetähtsusega äh, edusammude tegemises. ma saan aru, et selleks on vaja põhiseadust muuta ja ma väljendan lootust, et valitsus on valmis tegema koostööd parlamendiga selles keerukas küsimuses. nii et me soovime teile kõike head äh, teie tulevases töös ja saate alati tugineda oma sõpradele parlamendis, me tõesti äh, Äh, soovime, et teist tulevikus saaks Euroopa Liidu liige. aitäh, <laughs> et olite nii kena minu vastu, esimees. lugupeetud kolleegid, meil on väga palju inimesi, kes tahavad sõna, hetkel on neliteist sõnasoovijat. nii et igaüks peaks midagi saama öelda või äh, küsimusi esitada, aga peaministril peaks olema ka aega vastata, nii et ma teen ettepaneku, et meil on viisteist minutit neljateistkümne küsimuse jaoks, üks minut igaühele, alustame Kristjan Preedast, Rahvapartei. aitäh, proua peaminister, tere tulemast! ja palju edu! no kümne sekundiga sain hakkama, nii et äh, tere tulemast ja kõike head teile teie tegevuses. Äh, aitäh selle ülevaate eest sellest, mida te olete teinud, meie fraktsioon toetab äh, kõike, mis muudaks Serbiat demokraatlikumaks ja jõukamaks, kus kõik vabadused ja õigused oleks tagatud. tahaksin teile esitada kolm väga kiiret küsimust, ma nägin, et te ütlesite, et et Euroopa Liiduga liitumine, see on nagu maratonijooks, mina arvan, et see on veelgi raskem, kuna teil on avalikkuse arvamus, kes arv-, kus on arvamus, et Venemaa on Serbia kõige suurem sõber. kuidas te seda maratoni siis joosta kavatsete ja kuidas ühiskond teile järgi jõuab? ja teine küsimus, viimane resolutsioon, mida me parlamendis hääletasime, artiklis äh, kakskümmend kuus on juttu vähemuste äh, õigusaktide rakendamisest. ma tahaks küsida, et kuidas te hindate Rumeenia vähemuse olukorda teie koduriigis ja kolmas äh, kiire küsimus, otsus, mis puudutab Nasser Oricit. kas see tekitab pingeid äh, suhetes naaberriikidega, aitäh! aitäh, Kristjan Preeda ja nüüd härra Pitsula SEAD fraktsiooni nimel gospođo premjerko, doista mi je drago što ste danas ovdje na sjednici AFETA i doista... aitäh, see on väga meeldiv, et äh, on võimalus teid siin näha. väliskomisjonis äh, soovin teile kõike head teie töös ja võib-olla kordan üles, äh, üle seda, mida ütles härra Preda. uurimused näitasid, et ei ole kodanikel piisavalt usaldust. Serbia kodanikud arvavad, et äh, Serbia jaoks oleksid Venemaa ja Hiina palju kasulikumad partnerid kui Euroopa Liit ja et ei ole piisavalt toetust äh, Euroopa Liiduga liitumisele. kaks kolmandikku vastanutest arvasid, et vaja on loobuda Euroopa teest, kui see kahjustab suhteid Venemaaga. kuidas veenda serblasi selles, et äh, valitsuse strateegia, mis on suunatud Euroopa Liiduga ühinemisele, on õige ja kas teil on vastus sellele äh, olukorrale olemas? Te olete just alustanud tööd, kõige keerukamad peatükid ei ole isegi veel äh, avatud, äkki see mõjutab teid pärast negatiivselt? küll, kõnelejate nimekiri on suletud, rohkem keegi pärast sõna ei saa, aga praegu saab sõna Charles Tänu. aitäh, härra esimees, tere tulemast proua Branovitšile. ma mäletan, et kohtusin teiega mõni aasta tagasi, kui te olite oma eelmisel ametikohal ja ma olen väga uhke, et te olete nüüd äh, veelgi äh, kaalukamaid ülesandeid saanud väga olulises riigis Lääne-Balkanil. Äh, ta, ka nagu eelkõnelejad, olen ka mina mures sellepärast, et erinevalt Montenegrost ja ma olen Montenegro raportöör, nii et seetõttu ma olen sellest piirkonnast väga huvitatud, eriti teie lähimast naabrist Montenegrost, et äh, Montenegro äh, liitus Venemaa vastaste sanktsioonidega, mis olid seotud Ukrainaga, aga teie riik otsustas, et ei liitu ja ja te osalesite ka ühistel äh, sõjalistel õppustel, aga äh, mis mm, äh, samuti ei ole kooskõlas meie poliitikaga. ma tervitan muidugi reformipaketti, mida teie valitsus on hakanud ellu viima ja viimane sõnum teile, ma olen Ühendkuningriigist, mul on hea meel öelda, et ma loodan, et kunagi on kõik Lääne-Balkani riigid eh, Euroopa Liidus ja te ei ole eh, siis ajaloo valel poolel mm, erinevalt minu koduriigist, nii et ärge palun järgige meie halbu valikuid. aitäh, Charles ja Ivo Vaigel ALDE fraktsioonist, palun äh.. aitäh, proua peaminister Te rääkisite väga olulistest asjadest, mis puudutasid Lääne-Balkani riikide ühiseid huvisid. ma tahaksin siin korrata üle seda, mida te ütlesite, et vaja, te peate tegema koostööd selleks, et näidata ennast usaldusväärse, stabiilse partnerina Euroopale. see võimaldaks, suurendaks kõigi võimalusi Euroopa Liiduga liituda. tahaksin samuti väljendada muret mõningate äh, aspektide pärast ähm, teie poliitikas, üks puudutab äh, Venemaad ja teine Kosovot, aga kes lihtsaid äh, ja lühikesi lahendus, vastuseid ei ole ja küsimus, et kuidas teie peaministrina toimite tem-, seoses selle probleemiga, mis puudutavad demograafilisi muutusi, te ütlesite, et te vähendasite pensione. aitäh, Ivo Šoltes, palun, Rohelistest aitäh. lugupeetud peaminister, tere tulemast Euroopa Parlamenti. mul on väga hea meel, et teie esimene visiit toimub Brüsselisse ja see on ka signaal selle kohta, kuhu Serbia tulevikus sooviks liituda, liikuda. loomulikult tahame me kõik, et Serbia võimalikult äh, pea oleks osa sellest suurest perekonnast, aga sellel teel on veel mõningaid küsimusi ja on ka võimalusi olukorda parandada. ma arvan, et on hea, et äh, see, et te olete oma prioriteetideks nimetanud haridust ja digiteerimist, see on kindlasti hea alus tuleviku jaoks. aga oluline on ka piirkondlik stabiilsus, suhted Kosovoga, äh, dialoog ja kokkulepete järgimine. ja lühike küsimus ka, milline on teie suhe või siis äh, mm, mm, kuigi äh, olulised on ähm, keskkonnaprobleemid valitsuse jaoks, mõtlen siin ka, äh, ka energiapoliitikale. härra Borghezio, palun järgmisena. olen äh, Itaalia eurosaadik ja mind huvitavad loomulikult äh, heanaaberlikud suhted Serbiaga. sel, see tuleneb juba ka meie ajaloost. näiteks kui minna Milanost Belgradi, siis on väga kodune tunne. nii et meil ei ole palju, meil on palju ühist mitte ainult poliitiliselt, vaid ka kultuuriliselt. aga kogu tagasihoidlikkuse juures tahaksin meenutada ka midagi muud. kui te lähenete Euroopa Liidule, siis tahaksin paluda seda, et Te jääksite valuuta mõttes suveräänseks, on väga palju survet ka siit äh, parlamendist äh, euro kasutusele võtta, aga palun ähm, kaaluge seda tõesti väga hoolikalt, enne kui te sellest äh, aspektist loobute. nii, aitäh ja nüüd saab sõna härra Epitideios soovin palju edu proua peaministrile tema raskes ülesandes, et mis puudutab tema koduriigi viimist Euroopa Liitu, tahaksin esitada küsimuse president Erdogan käis äh, teie riigis äh, ja teda saatsid väga paljud äh, ettevõtete esindajad. millised huvid on teil? sellepärast, et Türgi on ju alati väga suured poliitilised huvid, kui nad kuskil tõesti kohal on, et kui suureks hindate te Türgi poliitilise sekkumise ohtu teie riiki? ja küsimus äh, proua peaministrile, et te olete äh, öelnud, et soovite Serbia üles ehitada majandusele tunginedes, aga te ei rääkinud Serbia ja Venemaa suhetest. tegemist on tõesti äh, see ju mõjutab ka teie kodanike suhtumist Euroopa Liiduga liitumisele. Teie ütlesite, et valitsus on valinud Euroopa Liiduga liitumise tee, aga mind huvitaksid suhted Kosovoga. Te ütlesite, et soovite piirkondlikku, piirkonna stabiilsust tagada, et see oleks väga vajalik muuhulgas ka investeeringute ligimeelitamiseks ja tahaks küsida, et kas te kavatsete blokeerida Kosovo liitumist rahvusvaheliste organisatsioonidega? see oleks selge et palun, äh, kas te kommenteeriksite Kosovo küsimust ja suhteid Venemaaga? aitäh ja proua Muuri, palun. aitäh. tervitan väga seda, et äh, kõik külalised on äh, naissoost, olete tõesti väga teretulnud Te rääkisite euro, Euroopa Liiduga liitumisest, et see on väga oluline Serbiale, aga siin on väga olulisi küsimusi, mis sellega seonduvad, nagu näiteks ehm, sõjakurjategijate küsimus ja nende osalemine riiklikel tseremooniatel, aga ka te, aga te teate, et parlament on võtnud vastu terve hulga resolutsioone, mis puudutavad Serbiat näiteks puudutavad need negatiivseid kampaaniaid uurivate ajakirjanike suhtes ja nende tõstatatud teemade suhtes ja ja teatavaid uurimusi ja ombudsmani küsimus ja mm, kes nimetati ametisse, ehkki tal ei olnud mingeid äh, kogemusi inimõiguste vallas ja mm, ja äkki te kommenteeriksite ka Bulgaaria ja Serbia gaasiühendust? aitäh ja, ja härra Jakovtšitš ALDE fraktsiooni nimel. Te olete olnud ametis sada päeva. tunnustan seda, et digiteerimine ja haridus on teie jaoks väga olulised ja kutsun teid üles, et te ka vähemuste küsimusi ja meediaküsimusi sama olulisteks peaksite. see on väga oluline, nagu ka piirkon-, stabiilsus selles piirkonnas, nagu te ütlesite. ja minu küsimus on ka sellega seotud, et kas keegi võiks härra Toodikule öelda lõpuks ometi, et ta ütleks, et Banja Luka ja Belgrad on sama riigi osad? sest Teie peaministrina saate ju härra Toodikule öelda, et nüüd aitab. nii et ma palun, ma, et teilt vastust küsimustele, küsimusele, et kas te olete valmis ütlema lõpuks talle, et nüüd küll aitab? aitäh, ütleb noh, proua Sovko. proua peaminister, äh, sada edukat päeva, palju õnne, tahaksin äh, siin äh, liituda nende kolleegidega, kes esitavad küsimuse piirkondliku stabiilsuse kohta ja eriti meie Bosnia ja Hertsegoviina raportööri härra Preda küsimus oli oluline. ma hindan, et see, minu hinnangul peab Serbia mängima olulist rolli koos Horvaatiaga selleks, et leida Bosnia ja Hertsegoviina küsimuses lahendus äh, kes on väga keerukas äh, olukorras äh, seoses valimisseadusega ja ma tahaks kuulda, et mida te kavatsete teha järgneval perioodil, mida te tahate teha selleks, et äh, see riik saaks liikuda Euroopa Liidu poole, sest ilma Bosnia-Hertsegoviinata ei ole stabiilsust selles piirkonnas ega stabiilsust ka Serbias, et vaja on teha midagi selleks, et lõpuks ometi see olukord lahenduse leiaks, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna härra Postinaaro SED fraktsioonist. aitäh, lugupeetud proua peaminister Anna Brnabitš, kui ma teie nime õigesti hääldan, ütleb kõneleja. väga meeldiv on, et te siin olete ja alustan algusest. rumeenlasena ma ei saa seda võimalust kasutamata jätta, aga sotsialistina olen siin selleks, et teile kinnitada, et meie fraktsioon on äh, väga tugev Euroopa Liidu Lääne-Balkanile laienemise toetaja ja selleks, et tangot tantsida, on vaja kahte poolt ja viitan kõigepealt äh, rahvusvahelisele kontekstile Lääne-Balkanil ei ole esindatud mitte ainult Euroopa Liit, vaid ka teised äh, huvitatud osapooled meil, kellel vahel on hoopis teistsugused äh, plaanid kui meil. ma tervitan väga seda, et härra Vutšitš, teie president osales Varnal, Varnas mm, Bulgaaria, Rumeenia ja Kreeka peaministriga kohtumisel ja see näitas tõesti, et esimest korda, et äh, selles piirkonnas peetakse Euroopa Liiduga liitumist väga oluliseks ja see on kindlasti väga oluline küsimus ka äh, Bulgaariale järgmise eesistujana ja kindlasti ka Rumeeniale. kas Serbia valitsus kavatseb äh, teie väri, välispoliitikat viia koos, kooskõlla Euroopa Liidu välispoliitikaga, meie julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga. Äh, kui nii, siis äh, tõesti toetame teid väga, aitäh! aitäh ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel härra Selimovitš. aitäh, härra esimees! soovin kõike head äh, Serbiale liitumises Euroopa Liiduga, soovin, et teie ambitsioone krooniks edu väga varsti. mul on küsimus, mis on seotud piirkondliku stabiilsusega, et mida teie riik saaks teha selleks, et vähendada separatistlikke tendentse Bosnias ja tuua stabiilsust Bosniasse. seda stabiilsust on vaja nii Serbial kui Bosnial, eh, selleks, et nad mõlemad saaksid liituda Euroopa Liiduga. aitäh! aitäh ja viimased kolm kõnelejat, Mihhail Kaalar, palun. aitäh. tere tulemast, proua peaminister. minu küsimus, et kas teie arvates on tee Euroopa Liidu suunas pöördumatu ja mida arvab näiteks õigeusu kirik, kas nemad õnnistavad seda teed, kas on veel struktuure äh, Serbias, kes toetavad toodikut Banja Lukas avatult või äh, varjatult, eriti äh, tema soovi viia läbi teine referendum, äh, kuulutada iseseisvus välja ja Bosnia ja Hertsegoviina lõhki lüüa, et kas te ametlikult olete selle sammu vastu ja kas te peaksite Horvaatiat priviligeeritud partneriks, teil on väga sarnane keel, te saaksite lugeda neid dokumente, mida nemad on koostanud, kas see oleks ka äh, Ehm, kas, kas see oleks ka leppimissamm, mida on võib-olla vaja, arvestades seda, mis minevikus on toimunud? aitäh ja nüüd Sloveeniast Alois Peeterle, palun. aitäh, David, et äh, mainisite ka äh, korvpalli Euroopa meistrivõistlusi. Äh, Serbia ähm, meeskonda toetasid sloveenlased ja vastupidi, et tõesti suurepärane partnerlus proua peaminister, tere tulemast! aitäh ka selle eest, et te väga realistlikult rääkisite ja palju õnne esimese saja päeva pärast. ma hindan seda, et te jätkate seda äh, Euroopa-meelset joont, mida alustas peaminister Vutšitš ja ma hindan õigusriigi küsimõtete ähm, tõstatamist ja kui äh, põhi, õigusriigi põhimõtetest kinni ei pea, ei ole võimalik üles ehitada ka sotsiaalset turumajandust ja ma olen teiega nõus ka piirkonna stabiilsuse küsimustes paljud on sellest juba äh, rääkinud, mida te kavatsete sellega seoses teha, eriti võttes arvesse Bosnias toimuvat ja Kosovos toimuvat ja tahaksin äh, lõpetuseks väljendada oma veendumust, et Serbia on küps selleks, et pidada läbirääkimisi uute peatükkide üle ja soovin teile palju edu ilma igasuguste viivitusteta. aitäh ja lõpetuseks Franz Bogovic, kes on Serbia toetaja kindlasti. aitäh tervitan teid siin, lugupeetud proua peaminister Ähm, ja kõiki teisi külalisi, kõik on väga teretulnud Euroopa Parlamendis. palju õnne esimese saja päeva pärast. ja saan kinnitada, äh, saan kiita ka teie kõnet siin, ma arvan, et see on väga õige tee, kui see, kui te seda soovite ka mina ei saa mööda Euroopa korvpallimeistrivõistlustest, me saame üksteisele õnne toovida, te olite seal koos härra Tseerariga. Te näitasite seal üles üksmeelt ja Serbia fännid samuti. ka nemad ütlesid, et nemad on äh, valmis meid toetama ka siis, kui nad kaotavad kaks lühikest küsimust, mida teha demograafiliste küsimustega, vähem eh, on sünde, inimesed lahkuvad Serbiast ning mida te teeksite endise haldusministrina, et mm, Serbia ei oleks liiga tsentraliseeritud ja et areng kõigis piirkondades läheks eh, võrdselt hästi? aitäh, proua peaminister, teile esitati väga palju küsimusi, see näitab, kui suurt huvi tunneb äh, Euroopa Parlament, eriti see komisjon teie äh, riigi suhtes ja nüüd on teil maksimaalselt kaksteist kuni viisteist minutit neile vastamiseks. alustan siis kohe. aitäh küsimuste eest ning aitäh huvi eest, üritan vastata kõigile küsimustele. vabandust, kui midagi vahele jääb, aga üritan need rühmitada. enamus küsimusi puudutavad äh, Serbia suhteid Venemaaga ja teatud plaanis ka Hiinaga. tahaksin öelda, et minister Joksimovitš ja, ja teised ka laseme uurida avalikku arvamust järjest ning äh, praeguse seisuga on meil natuke erinevad andmed ICC, ICC-lt nimelt usk Euroopa Liitu ja Euroopa Liidu meelsus Serbia kodanike hulgas suureneb. eelmisel aastal oli see umbes nelikümmend üks protsenti, viimased uuringud näitavad käesoleval aastal nelikümmend üheksa protsenti. kuuskümmend kuus protsenti serblastest tegelikult toetavad reforme, meie reforme, mida me teeme Euroopa Liidu poole liikudes. nelikümmend üheksa protsenti toetavad Euroopa Liitu. see ei ole paha. ning esimest korda nägime, et inimesed nägid Euroopa Liitu kõige suurema toetaja ja raha, rahastajana. ning äh, minu meelest inimeste meelsus muutub. ning äh, me praegu tegeleme sellega ja ma olen pühendunud sellele, et sellega jätkata, et suurendada äh, toetust Euroopa Liidule, mitte ainult äh, ühinemiseelsete rahastamisvahendite, vaid ka läbi taristuprojektide, mida Euroopa Investeerimispanga vahenditest toetatakse, teadus- ja arenduskoostöö ning ma loodan, et kõik see suurendab veelgi Euroopa-meelsete arvu. ning ausalt öeldes ma pean teile ütlema, et kui ma nägin seda kaks kolmandikku euro-, Serbia kodanikest ei toetanud Euroopa Liitu, siis siis tegelikult see, see nii ei ole, kui me, kui me mõtleme asjale, kui me vaatame Serbia parlamenti umbes, umbes kaheksakümmend protsenti Serbia parlamendi liikmetest tulevad äh, keerulistest erakondadest, äh, mõned loomulikult osalevad valitsuskoalitsioonis Serbia progressiivse erakonna ümber, mis on moodustatud, see on selgelt Euroopa Liidu meelne koalitsioon, aga aga teised on opositsioonis ja ikkagi on ka nemad Euroopa Liitu toetavad. no loomulikult meil on ka natsionalistlikke, väga rahvuslikult, äärmusrahvuslikult meelestatud erakondi, aga nemad on vähemuses. nii et äh, see lihtsalt ei vasta äh, pildile, mille kohaselt väidetavalt kaks kolmandikku rahvast on Euroopa Liitu vastu kui, kui kaheksakümmend protsenti rahva esindajatest toetavad Euroopa Liitu, et need asjad lihtsalt ei lähe kokku vähemalt nelikümmend üheksa protsenti inimestest toetavad Euroopa Liitu ning esimest korda on meil siis näha, et inimesed tunnustavad Euroopa Liitu suurima toetaja ja rahastajana. suhted Venemaaga. suhted Venemaaga on loomulikult asi, mida Serbia ei varja. meil on traditsioonilised head suhted Venemaaga ning kultuurilised ja usualased eh, tugevad suhted ning eh, paljud serblased tajuvad venelasi endiselt eh, sõpradena, sellepärast et neid toetati üheksakümnendatel, oldi vastu Serbia pommitamisele, kõik kõigil nendel põhjustel. aga lisaks on meil Venemaaga vabakaubandusleping, nii et see suhe on oluline ka meile majanduslikult. jah me sõltume loomulikult ka gaasi impordist Venemaalt. nii et eh, meil on suhted Venemaaga, mis ei tähenda, et see kuidagi peaks takistama meie lõimumist Euroopa Liitu või meie strateegilist suunitlust Euroopasse liikumiseks. täpselt samuti nagu teie teete ju Venemaaga koostööd. ja ometi olete Euroopas sellest ajast, kui mina sain peaministriks, vaadates erinevaid andmeid, andmestikke, see, kuidas andmeid tajutakse, on ikka väga üllatav. aga teie parlamendiliikmetena peaksite rääkima asjadest faktide pinnalt, mitte mingit tajutud informatsiooni pinnalt ja kui te ütlete, et Serbia näiteks äh, sõjalises plaanis on äh, on lähedasem Venemaaga kui teistega, siis ma ütlen teile, et kaks tuhat kuusteist ja see üllatas mind tõesti, kui ma sain kaks tuhat kuusteist, kui ma sain peaministriks ja nägin neid arve, siis kaks tuhat kuusteist Serbia. Serbial oli kuusteist äh, sõjalist õppust teiste riikidega, millest üheksa olid kahepoolsed õppused Ameerika Ühendriikidega, kaks õppust Venemaaga kaks teiste Balkani riikidega, kaks NATO-ga läbi rahupartnerluse programmi ning üks Ungariga. kaks tuhat seitseteist on Serbial praeguseni osaletud kolm, kolmeteistkümnes sõjalises tegevuses või õppuses, millest kokku viisteist, vabandust, kolmteist NATO-ga millest seitse kahepoolselt Ameerika Ühendriikidega, kaks Venemaaga. et need on reaalsed arvud ja nad on väga, räägivad väga erinevat keelt sellest, mida inimesed äh, arvavad ennast nägevat, et kõik on, kõik räägivad Serbia ja Venemaa, Venemaa ja Serbia, aga arvud näitavad selgelt, et et see päris nii ei ole nagu Charles Tannock ütles, meil on selge soov liikuda euro, Euroopa Liidu suunas, me, me ei soovi NATO liikmeks saada, me soovime Euroopa Liidu liikmeks saada, me soovime säilitada sõjalise neutraalsuse. aga need arvud näitavad, et me oleme sõjalises plaanis neutraalsed, kui mitte pigem lääne või NATO ja rahupartnerluse suunitlusega. edasi. rahvusvähemused. väga oluline küsimus Serbiale. ent te peate möönma, et Serbia on Euroopas üks paremaid riike rahvusvähemuste õiguste tagamise seisukohalt. isegi pärast veriseid üheksakümnendaid on Serbia praeguseks saanud riigiks, kus on kõige enam, kakskümmend kuus on meil ametlikult neid rahvusvähemusi ja kõik need on, kõik nad on tunnustatud rahvusvähemustena. meil on rahvusvähemuste nõukogud, mis aitavad nendel vähemustel osaleda Serbia sotsiaalses, majanduslikus ja poliitilises elus. kakskümmend üheksa niisugust nõukogu ning nad töötavad riikliku rahvusvähemuste nõukogu raames, mida juhib peaminister, just eelmisel nädalal oli meil koosolek nendega. meil on haridus tagatud Serbias viieteistkümnes keeles. saavad lapsed hariduse. meil on kuus ametlikku keelt erinevates omavalitsustes, eriti Vojvodinas. nii et ei saa öelda, no Sloveenias näiteks. Sloveenia on meie suur sõber ja liitlane, aga serblasi seal ei kohelda rahvusvähemusena, nad ei ole tunnustatud rahvusvähemusena. ja me ei räägi sellest teemast üldse praegu. itaallasi seal tut-, tunnustatakse, ungarlasi tunnustatakse, aga serblasi mitte, olgugi et serblased on Sloveenia suurim vähemus. nii et palun, rahvusvähemuste küsimuses ma arvan, et eh, Serbia teeb ära väga palju. ja tegelikult ma olen väga uhke selles osas, mida Serbia praegu teeb rahvusvähemuste inimõiguste tagamiseks. pensionikärped, väga oluline teema meile ja oli kogu aeg ka, eh, ka Serbias üleval, härra Vaigel küsis selle kohta, härra Vaigel. see, see oli vajalik, sellepärast et enne valimisi, enne seda, kui eelmine valitsus kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist võimule tuli, siis tõsteti pensione poliitilise otsusega, see ei olnud jätkusuutlik ja me pidime, pidime pensione kärpima, et oleks võimalik nad välja maksta, ilma et riik pankrotti läheks. samas, sellest ajast edasi, tulenevalt kärpemeetmetest, on meil õnnestunud nüüd pensione tõsta, küll natukene võimaluste piires, aga praegu kaalume mitme protsendi võrra pensionide tõstmist ning pärast seda, kolmeteistkümnendal oktoobril, seisavad meil ees kõnelused IMF-iga, nii et loodan, et saan selle välja kuulutada laupäeval juba. aga selle pensionite tõstmisega tekib meil lõpuks olukord Serbias, kus pensionid saavad olema kõrgemad kui enne kriisi kaks tuhat kolmteist kriisi. ent nüüd on kõik see stabiilne. see on väga oluline. ning samuti ka palgad äh, tervishoiutöötajatele, tervishoiutöötajate, haridustöötajate palgad esimest korda pärast seda suurenemist, millest ma loodetavasti saan teatada laupäeval, on nad kõrgemad kui enne kriisi, aga seda seekord stabiilsel alusel. nüüd Kosovo ja regionaalne koostöö. Kosovo on väga oluline Serbiale. lubage, ma meenutan teile, neli pool aastat tagasi allkirjastasime Brüsseli leppe, neli pool aastat tagasi. Brüsseli lepe oli väga raske meile poliitiliselt. loomulikult oli see poliitiliselt väga vastutustundlik ja õige samm see allkirjastada, aga isegi praegu, isegi viimastel presidendivalimiste kampaanias kui praegune president Vutšić kandideeris, siis parempoolsed süüdistasid seda ja nõndanimetatud demokraatiameelsed kandidaadid süüdistasid teda ka selles, et ta Brüsseli leppe oli allkirjastanud ja Kosovost loobunud. Serbia on rakendanud enamuse punkte Brüsseli leppest, aga Brüsseli leppe selgroog on, on Serbia enamusega omavalitsuste moodustamine ja Pristina ei ole seda teinud. nii et Pristina ei ole rakendanud Brüsseli lepet. Serbialt küsitakse endiselt, et äh, kuidas teil sellega, kas te kavatsete neid blokeerida UNESCO, Interpol ja nii edasi, aga Pristina ei ole täitnud ühte keskset punkti Brüsseli leppes. ning äh, president on kutsunud üles pidama suurt sisemist arutelu Kosovo teemal, mis taaskord on märk vastutustundlikust poliitikast. ning ma loodan, et aasta lõpuks tuleb meil see dialoog, kuhu kutsutakse kõik parlamentaarsed elaniku, erakonnad, kõik kodanikuühiskonna, kodanikuühiskonna esindajad, meedia esindajad, usukogukondade esindajad, kõik, kes soovivad osaleda ja välja öelda arvamuse, mis, missugune peaks olema meie, meie suhtumine Kosovo tulevikku ning kas me oleme valmis silmitsi seisma selle suhtumise tagajärgedega. ma usun, et see on julge ja vastutustundlik suund. aga sellega seoses peame me mõistma, et Serbia on käitunud siin vastutustundlikult ning äh, ausalt öeldes Pristina ei ole. regionaalne stabiilsus ja äh, Republika Srpska. me oleme üha uuesti ja uuesti öelnud, et Serbia tagab Daytoni leppe. Serbia on Daytoni leppe garant. meil on vaja Bosnia ja Hertsegoviinat niisuguse riigina, nagu ta seda praegu on loomulikult meil on äh, Republika Serbskaga ka tihedad sidemed, see on loomulik. aga see ei tähenda, et me ei toetaks Bosnia-Hertsegoviinat tervikliku riigina, nagu ta seda praegu on. esimene president Vutšitši äh, välisvisiit oli Sarajevosse aasta lõpus tuleb meil valitsuse ühisistung Bosnia ja Hertsegoviinaga ning me oleme valmis nendega koostööd tegema lahtiste küsimuste lahendamiseks, mis teie vahel üleval on. ning ma kasutan seda võimalust, mis mul praegu on, rõhutamaks, et äh, Serbia on Daytoni leppe garant. kas Serbia tee Euroopa Liidu poole on pöördumatu? ma ei tea, ma, ma ei tea minu hinnangul ma arvan, et see nii on, aga meil regionaalse stabiilsuse ja teiste küsimustega, mille kohta austatud Euroopa Parlamendi liige küsis minu kohta Nasser Oritši nime mainides, need on asjad, mis tõesti puudutavad ja haavavad regionaalset stabiilsust. meie, meid häirib ja me, meid tõesti häirib see, et vaatamata kõigele ei, ei räägita Serbia kodanike tsiviilisikute tapmisest. seal, kus see toimus ja see puudutab regionaalset stabiilsust ja, ja räägitakse Nasserovitšist me oleme paindlikud, me oleme sallivad, me toetame regionaalset stabiilsust, me oleme valmis suhtlema. loomulikult me midagi ette ei võta selles küsimuses, aga palun olgem objektiivsed ja, ja öelgem, et ka siin tuleb leida süüdlased. nüüd küsimus seoses äh, riiklike tseremooniate ja süüdimõistetud sõjakurjategijate osalusega nendel. Need on inimesed, kes anti välja Haagi kohtule enamuse neist äh, andis välja Serbia riik või läksid nad sinna vabatahtlikult, igal juhul nad, nende üle mõisteti kohut, äh, nad mõisteti süüdi, nad, äh, nad olid vanglas ja nad pöördusid tagasi Serbiasse. Nad ei ole riigiametnikud, nad ei ole riigiga seotud. Nad on nüüd vabad regioonis on ka teisi riike, kus äh, sõjakurjategijad on valitsuses, kus neil on ametikohad struktuurides. mida me saame teha nendega? Nende inimestega, kes meil on? Nad äh, kandsid oma vangistuse ära, nad pöördusid Serbiasse tagasi, nad ei ole riigi struktuurides aga taaskord regioonis on erinevaid olukordi ja, ja see häirib regionaalset stabiilsust. aga mina olen valmis tegema koostööd kõigiga selleks, et need küsimused lahendada. keskkonna ja energiapoliitika, kas mul on veel natuke aega? Igor Šoltesilt sellise küsimus. üks asi, mis annab selgelt märku sellest, et meie uus valitsus toetab tugevalt Euroopa Liidu poole liikumist, Euroopa Liit on meie prioriteet number üks, näitab, et meil on kaks uut ministeeriumi, Euroopa, Euroopasse lõimumise ministeerium, Euroopa integratsiooniministeerium, minister Joksimovitš juhib seda ja teine on meil Keskkonnakaitseministeerium, mis enne oli Põllumajandusministeeriumi osakond ja see struktuurimuudatus tehti sellepärast, et oli selge, et tegemist on ühe väga olulise ja kuluka peatükiga lõimumise teel ja soovisime, et eh, tööd selles valdkonnas juhiks eraldi ministeerium. energiapoliitika. alustasime eh, suurte taastuvenergeetika projektidega üritame mitmekesistada meie energiasektorit ning üks äh, prioriteetseid äh, võtmeprojekte ja mille kohta küsiti ka, oli Bulgaaria ja Serbia, äh, Bulgaariat, Serbiat ühendav gaasitoru, sest see oli meile väga oluline, gaasivarustust mitmekesistada. eelmisel nädalal, ma võin teile öelda, kohtusin energiaministriga just, et arutada seda, kuidas projekt areneb nii et ähm, olen üritanud praegu vastata ah,. ja uurivad ajakirjanikud, väga oluline teema. tahan, tahan pidada siin tõesti seda arutelu väga avatult, täiesti ausalt öeldes, täiesti lahtiste kaartidega, olen öelnud ajakirjanikele, olen öelnud kodanikuühiskonna esindajatele, ütlen teile praegu, et ma ei mõista seda küsimust. ma ei näe, et Serbias ei oleks piisavalt uurivat ajakirjandust. tegelikult ei ole piisavalt uurivat ajakirjandust, jah, aga mitte sellepärast, et valitsus kuidagi selle tegevust takistaks et Serbias on jah, vähe objektiivseid ajakirjanikke, meil on väga valitsusmeelsed ajakirjanikud ja on valitsusvastased ajakirjanikud või meediakanalid. objektiivset on meil vähe. aga vähemalt on meil vabalt võimalik öelda, et valitsus ei meeldi kellelegi, kas siis faktilistel alustel või mitte. ja tõesti, see võimalus on olemas. mis puudutab nädalalehti kõik nad on valitsuse vastased, täiesti valitsuse vastased, presidendi vastased. päevalehtedest vähemalt on kolm, millest kaks on väga valitsuse vastased ja üks on võib-olla enam-vähem objektiivne. Need võib osta, need on olemas. väga huvitav näide oli Franz Genovine kohaliku meediaga seoses kümme päeva tagasi umbes nad pandi kinni sellepärast, et riik neid ei toetanud. Nad kritiseerisid valitsust, neil ei olnud raha ja nad pandi kinni. no mina palusin konkreetset aruannet eh, informatsiooni- ja haridusministeeriumist ja kohalikult omavalitsuselt selle meediaväljaande kohta ja ja see meediaväljaanne, kuulge, see kritiseeris valitsust. okei okay,, jah, jah, loomulikult ähm, võib-olla õigusega. kaks tuhat seitseteist sai riigilt tulenevalt sellest, et Kultuuriministeeriumis on meil sõltumatud komisjonid, mis eh, eh, projektipõhist rahastamist juhivad, said eh, oma projektidele, oma sisu tootmiseks rohkem raha kui viie aasta jooksul kahe tuhande kaheksandast kuni kahe tuhande kaheteistkümnenda aastani kaks tuhat seitseteist said nad rohkem raha kui nende viie aasta jooksul kokku. kui mina tulin nende andmetega välja ja taaskord rääkigem faktidest, ärgem rääkigem mingist tajust, tajutud infost. kui ma need andmed välja võtsin, siis nad ütlesid, et opositsioon, ma mõtlen, et jah, aga teised said veel rohkem. no aga, aga see asi ei ole selles, et nad ei oleks midagi saanud, et, et kõigepealt räägiti sellest, et me panime nad kinni sellega, et me neid ei rahastanud. ei, me, see nii ei olnud ju. me rahastasime neid rohkem kui perioodil kaks tuhat kaheksa, kaks, kaheksa kuni kaks tuhat kaksteist. ja siis edasi öeldi, et aga te andsite teistele veel rohkem raha. no jah, vabandust aga ma olen valmis avatult äh, arutama seda teemat, et paremini mõista olukorda ja, ja kui tõesti mingi probleem on, siis kuidas seda lahendada. aitäh! tänan, peaminister! suur tänu kõigile nendele küsimustele vastamast, väga avatult vastamast. ja meil on alati niisugune eri Äh, olukord, kui peaminister tuleb ja te ise soovisite tulla, see näitab, et äh, te olete tõesti meelestatud lõimuma Euroopa Liitu. Äh, soovin teile edu teie aruteludeks voliniku ja komisjoni presidendiga täna ja soovin teile edu Vojvodina küsimusega seoses ja teie töös ning mm, siin saalis on palju inimesi, kes toetavad Serbiat teel Euroopa Liidu poole. aitäh!